lugupeetud kolleegid, me peaksime alustama. meil on siin ambitsioonikad hääletusnimekirjad ees, kolleeg Toom on teel. see on esimene raport, mida me hääletame, aga loodetavasti selleks hetkeks, kui me alustame, on ta kohal. alustan päevakorrapunktiga üks, päevakorra kinnitamine, kas me saame päevakorra vastu võtta, praegusel kujul või on mingisuguseid muutmissoove? lisandusi ei ole. seega on päevakord kinnitatud. ja päevakorrapunkt kaks, päev, koosolekute protokollide kinnitamine, kümnenda oktoobri protokolli leiate oma dokumentide hulgas, kas selle kohta on mingeid märkusi? märkusi ei ole seega teen ettepaneku, et me loeme protokolli kinnitatuks nagu tavaliselt, kui selle koosoleku lõpuks mingisuguseid vastuväiteid ei esitata. ja päevakorrapunkt kolm, juhataja teadaanded ähm, tõlge prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, poola, sloveeni, bulgaaria ja rumeenia keelde ja tuletan teile nagu alati meelde, et istungid kantakse üle veebis. ja nüüd jõuame hääletusteni. hääletame täna kahte raportit ja kahte arvamust. ja alustame algatusraportiga Haridus digitaal, digiajastul ning Euroopa Liidu poliitika kujundamisega seotud probleemid, võimalused ja õppetunnid. meie raportööriks oli Yana Toom. Yana, kas sooviksid midagi öelda? Uh, aitäh, lugupeetud kolleegid, olen tänulik koostöö eest ja seetõttu ei varasta minutitki teie ajast, aitäh. aitäh. ja siis saame kohe alustada hääletamisega, alustame kompromissiga kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime. hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. kolmteist poolthäält, üksteist vastu, häält vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt. vastu. erapooletud palun tõstke kätt äh,. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. see oli, nägi juba parem välja. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime. sada kolmkümmend kaheksa. hääletus lõppenud, kuusteist poolthäält, üheksa vastuhäält vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt. vabandust, kompromiss kolmteist kompromiss kolmteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, sada kolmkümmend kolm. hääletus alanud. hääletamine lõppenud äh, kolmteist äh, vastuhäält, kaksteist poolthäält tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis äh, poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kaks poolt kontrollime, kontrollime saja kaheksakümne esimest hääletus alanud. hääletamine lõppenud, seitseteist poolthäält, kaheksa vastuhäält, vastu võetud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, Noh, seda peame kontrollima, sada kaheksakümmend kolm. lõppenud. Äh, vastu võetud neliteist poolthäält, kaheksa vastuhäält, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vabandust, kaheksa, ütleb kõneleja, poolt, kaheksa poolt, vastu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 erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend äh, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, seda kontrolliksin, viiskümmend kaheksa hääletamine lõppenud. kuusteist poolthäält, üksteist vastuhäält, vastu võetud kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, ta-, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ehm, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vabandust, ütleb kõneleja kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. mu-, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu er,, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ning äh, ITRE, seda meil ei ole vaja hääletada, ja lõpphääletus, nimeline hääletus, äh, hääletus alanud hääletamine lõppenud. kakskümmend kuus poolthäält, vastuhääli ei ole, üks erapooletu, ühehäälselt vastu võetud, palju õnne Jaanule ja aitäh sulle ja sinu variraportööridele tehtud töö eest. ja nüüd äh, hakkame hääletama järgmist äh, päevakorrapunkti Das ist der Entwurf eines Berichts. raporti projekt Euroopa kultuurivaldkonna uus tegevuskava, raportööriks Georgios Grammatikakis, kas sooviksid midagi omalt poolt öelda? aitäh, tahaksin esmalt tänada kaastöötajat Kristiina Merkurid ja kõiki kolleegi kolleege, kes äh, näitasid üles suurt huvi selle raporti vastu. Äh, me saime äh, sada kaheksakümmend muudatusettepanekut ja hea tahte ja hea koostöö käigus on meil õnnestunud hea tekst kokku panna ja esimest korda, kui see vastu võetakse täna, siis ähm, tõstame häält Euroopa kultuurivaldkonna kaitseks ja ma loodan, et ähm, see, et need jõupingutused muutuvad konkreetsemaks sellega. aitäh ja alustame kohe hääletustega, alustame kompromissiga üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud,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 vastu, erapooletud tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, üheksakümmend ja üheksakümmend üks koos poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vabandust, ütleb kõneleja, üheksakümmend kolm, üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend ku-, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vahe, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vaheks, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud,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 erapooletud, vas-, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli, sada viiskümmend viis koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks poolt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 erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu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 okay, also an einer... ühes korras tegin ühe vea, me jätsime hääletamata muudatusettepaneku kaheksakümmend viis leheküljel viis, sellele hääletati hääletati, selle poolt hääletati, aga äh, hääletasime sellest hoolimata muudatusettepanekut kaheksakümmend kuus, mm, ehkki seda ei oleks vaja olnud. väga, ning lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletamine on lõppenud ja kakskümmend üks poolthäält, viis vas-, neli vastuhäält, kaks erapooletut, suure häälteenamusega vastu võetud ja palju õnne raportöörile! Läheme järgmise raporti juurde avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamine ja arvamuse koostaja oli kolleeg Tsagurakis. kolleeg Tsagurakis, kas te soovite midagi öelda omalt poolt? aitäh kolleegidele koostöö eest, mul väga midagi lisada ei ole, saame hääletada suurepärane, siis nii teemegi. muudatusettepanek neliteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu erapooletud vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapool-, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu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 sada kakskümmend viis ja sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sada kakskümmend seitse. hääletus on alanud. Geschlossen. hääletus on lõppenud kaheksateist kaheksa vastu, vastu võetud, vabandust, ma ei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 erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime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 erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt ja kuuskümmend kuus ühesugused poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks ja seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli ja seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, hääletus on alanud, nimeline hääletus. Geschlossen. hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, mitte ühtegi vastuhäält, kolm erapooletut. nii et üheselt vastu võetud, palju õnne raportöörile. ja nüüd viimane tänane hääletus mul äh, on juba ka suu väsinud ja raport on siis InvestEU programmi loomine, armsa koostaja on kolleeg Tšambatski, teda ei ole kohal, hea küll, siis äh, hakkame kohe hääletama, joon ainult lonksu vett. muudatusettepanek kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli poolt seitsekümmend kolm, äh, soovite kontrollida, hea küll, siis kontrollime seitsekümmend kolm. hääletus on lõppenud. tõepoolest, vabandust, neliteist vastu, kaksteist poolt, nii et tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu. kaheksakümnes, kas sa tõesti hääletad omaenda äh, muudatusettepaneku vastu, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, vabandust, võib-olla ma ei vaadanud hoolikalt see Mm, kompromiss, äh, nii et kontrollime üle. kompromiss viis, hääletus on alanud. ja nüüd märkan küll, hääletus on lõppenud. seitseteist vastu kümme poolt tagasi lükatud, vabandan. edasi üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vist vastu võetud üheksakümmend kuus. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, vastu võetud. nii, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek sada üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksa poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kakskümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd äh, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kompromiss kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viisteist poolt, üksteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud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 aga jah, siin vasemal pool minust ei olnud väga palju käsi näha. hääletame siis neljakümne esimest, hääletus on alanud ja lõppenud kakskümmend seitse poolt. no selge, suur tänu. jaa, tõepoolest hakkan väsima. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime. ja kas ma näen kõiki neid punaseid lambikesi, siis on vist tõesti nii. hääletus on lõppenud ja kakskümmend üks vastu, viis poolt, nii et äh, tagasi lükatud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud no nüüd ma ei ole jällegi päris kindel. no kontrollime siis. hääletus on alanud. viiskümmend üks, viiskümmend üks. Geschlossen. hääletus on lõppenud. neliteist vastu kolmteist poolt tagasi lükatud, no tõesti, siin ei olnud lihtne aru saada. viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kui viiskümmend kolm poolt,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 ja lõpphääletus, nimeline hääletus on alanud. Und geschlossen. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, üks vastu, üks erapooletu. nii et suure enamusega vastu võetud, palju õnne arvamuse koostajale. oh, saimegi valmis. suur tänu ka keskendunud koostöö eest. Und wir machen auch sofort weiter. ja jätkame kohe päevakorrapunkt kümme Ehm, raporti projekti läbivaatamine nimelt programmi Loov Euroopa loomine ning raportöör on meie kolleeg Silvia Kosta. muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne üheksas detsember kell viisteist null null ning ehm, hääletus ehm, kultuurikomisjonis toimub kahekümnendal veebruaril, veebruaril. nüüd annaksin sõna Silviale, et ta tutvustaks meile raportit sul on viis minutit aega. Cerco di stare in cinque minuti. Allora, eh, intanto voglio ringraziare molto. üritan siis viie minutiga hakkama saada. kõigepealt eh, tahaksin tänada kolleege toetuse eest. koostöö sujus väga hästi variraportööridega, kohtusime ka mitmete sidusrühmadega, mitmetel koosolekutel, suur aitäh kõigile abi eest, toetuse eest, suur aitäh komisjonile. suur aitäh hariduse ja kultuuri peadirektoraadi kolleegidele. me teame, et tegemist on ainsa programmiga, loov-, kultuur- ja audiovisuaalsektoris, mis on äh, otseselt nendele valdkondadele suunatud. tavaliselt äh, juhtub, et äh, lahjendatakse või see nagu lahustub teistesse programmidesse ära. me saime siia sisse võtta ka nii mõndagi uudset just kultuuri temaatika alla ja sellest äh, ja need on siis äh, need punktid, millest me olime rääkinud näiteks oma vahehindamise aruandes. me oleme tekstiga põhimõtteliselt nõus, kuid meie arvates ei ole erinevate tegevuste osas olnud komisjon piisavalt üksikasjalik. ja seda just vastavalt sellele, mida sidusrühmad ka meie kohtumiste jooksul ütlesid seitsme aasta taguse programmiga võrreldes on käesoleva programmi eesmärgid hoopis ambitsioonikamad, kuid eelarveliselt on see endiselt väga piiratud. seega siis vastavalt sellele, mida me ütlesime eelmise aasta märtsikuus ka mitmeaastase finantsraamistiku kohta oma resolutsioonis, sooviksime me eelarvet, mis oleks kaks koma kaheksa miljardit ja mitte üks koma kaheksa vii-, kaheksakümmend viis miljardit, äh, nagu komisjoni ettepanekus. ja siin on olemas ka kokkulepe komisjoni ja nõukogu vahel. nüüd mis puudutab äh, erinevaid temaatilisi katega-, kategooriaid, siis äh, tuleb siin ka panna paika selged kvoodid mitte siis konkreetsed summad, vaid pigem protsentides rääkida, tuleb rõhutada eriti just koostööprojekte ja peab tagama, et sinna läheks vähemasti seitsekümmend protsenti eelarvevahenditest selleks, et edukuse määr ka kasvaks. siin on kaks peamist eesmärki paika pandud, kuid siin tuleks rõhutada veel äh, lisaks äh, sektoriülestele tegevussuundadele peaks olema ka see, mis oleks konkreetselt ikkagi kultuurile mõeldud. arvestades meie käesoleva aasta kogemusi, tahtsin rääkida sellest, et kultuur kuulub kodanikele. ja me tahaksime, et siin võetakse uuesti sisse see märgis, kvaliteedimärgis ja kindlasti peaks tagama ka selle, et see kvaliteedimärgis vastaks ka regionaalarengu rahalistele vahenditele. nüüd kultuur ja meedia. väga head sektoripõhised ning horisontaalsed tegevused, parem struktuur kui varem ja mis on oluline, siis siia on võetud sisse ka mõned meie palved, mis puudutavad muuhulgas näiteks muusikasektorit. me olime teinud selle kohta oma ettepanekud, siin on ka innovaatilised programmid, mis puudutab äh, kultuuripärandit ning äh, mis võimaldab ka teoste paremat äh, ringlemist ja mitte ainult äh, Eh, tõlkimist. nüüd eh, edasi, mis puudutab innovaatilisi algatusi, siis meie soovime eelkõige toetada väikesemastaabilisi projekte ja me tahaksime, et ka mikroprojektidele oleks võimalik kaasrahastus ja väga kahju, et siit on kadunud Euroopa teatriauhind. edasi audiovisuaalne, audiovisuaalsektor, siia lisasime sooneutraalsuse aspekti, siinkohal me peame silmas eriti lastesaateid, multifilme lastele ja ka muid programme. kõigil neil peab olema selge Euroopa väärtus, ühtlasi kui me räägime Äh, siin filmitootjatest, siis väga oluline on sõna sõltumatu, et siin ei tekiks mingisugust äh, ebaausat äh, konkurentsi. edasi sektoriülesed programmid, algatused, tegemist on nagu ühendava lüliga erinevate sektorite vahel. ja siin me soovime rõhutada eriti mitmekesisust ja pluralismi, pluralistlikku meediaruumi tahtsin rõhutada ka rahvusvahelist aspekti, luua siin seos Mundusega ehk siis programmidega, mis on rahvusvahelise mõõtmega ning ühtlasi ka kvaliteedinormid, millest peab lähtuma Euroopa kultuuri- ja loomesektorite vaatluskeskus. ühtlasi on meil ju ka raport Invest, Invest EU kohta, viis miljardit, sinna alla käivad viisteist erinevat instrumenti, sealhulgas ka Loov Euroopa. meie oleme arvestanud ka kolleegide ettepanekutega, oleme võtnud üle kõik kriteeriumid, tingimused arutasime seda teemat ka majanduskomisjoniga, kes ka mõned meie soovidega arvestasid. Econis seega tuleb ära määrata InvestEU rahaline aspekt, aga meie omakorda peame mõtlema, millised peaksid olema selle eesmärgid ja kriteeriumid. ja olen valmis vastama teie küsimustele. aitäh, Silvia ja nüüd saavad sõna variraportöörid ja kõigepealt Rahvapartei ja ma arvan, et Sabine on Bogdan Venta töö üle võtnud, kui ma õigesti aru sain. üle võtnud veel ei ole, aga täna Bogdan Venta asemel eh, räägin sellest, eh, mida tema teinud on ja ma loeks siis ette Bogdani viimased sõnad parlamendis, kuna oma mm, kodulinnas valiti ta linnapeaks, nii et äh, need on tema viimased sõnad parlamendile. Her work uh, on this important program. tegemist on väga olulise programmiga ja loomulikult äh, kõige olulisem on see, et eelarve kahekori-, kordistatakse ja meie seda loomulikult tervitame. nüüd äh, olen ka nõus mõningate praktiliste detailidega rakendamise osas. siin peaks olema sünergia erinevate programmide vahel, need peavad üksteist täiendama, edasi ka kvaliteedimärgis ning Invest EU. nüüd üks suuremaid väljakutseid on tagada kultuuri ja loomesektori äh, tagatised nüüd äh, osa sellest on üle võetud InvestEU määrusesse ja seega on väga oluline, et InvestEU määrusega äh, oleks siin ka ristviited. ma olen äh, nõus ka siin uue struktuuriga, mis räägib sektoripõhisest, horisontaalsetest ja spetsiifilistest tegevustest ja eriti see, et siin on uued horisontaalsed ettepanekud, mis puudutavad ähm, kunstnike liikuvust siin on ka näiteks Music Moves Europe ja seda tüüpi algatused peaksid olema paremini kajastatud ka loov Euroopa ettepanekus. me, Rahvapartei teeb sellekohased muudatusettepanekud, küll aga on siin mõningad punktid raporti ettepanekus, mis on murettekitavad. rahvapartei on alati toetanud loome- ja kultuurisektorit. loomulikult toetame me ka ideed, et kultuuri- ja loomeorganisatsioonide vahelist dialoogi tugevdada ning kaasata sidusrühmi ja võimaldada ka kohtuda foorumi raames kord aastas. nüüd kultuuri- ja loomesektorite vaatluskeskuse loomine võib endaga kaasa tulla väga suured kulud, eriti arvestades meie piiratud eelarvevahendeid ja minu arvates selle äh, organi struktuur ei ole selge ja rahastamine samuti mitte. nii et kindlasti saaks kasutada olemasolevaid organisatsioone ja agentuure, nii et võib-olla komisjon saaks meile anda ideid selle kohta, kuidas kvali-, kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt mõõta kultuurisektori äh, Äh, toimetulekut. nüüd äh, me võiksime jääda komisjoni ettepaneku juurde, nii et võiksime jääda praeguse programmi struktuuri juurde, kus on kultuur, meedia ja sektoriülesed tegevused, arvestades äh, loomulikult erinevate sektorite eripärade ja erinevate vajadustega ja loomulikult kasutades ära ka käesolevast programmist õpitud nüüd teie olete võtnud siia sisse ka osa audiovisuaalprojekte, ma kardan, et arvestades eelarvepiiranguid ning ka haldusalaseid küsimusi, siis juhtub, et kaks peadirektoraati hakkavad selle teemadega tegelema ja see võib minna läbi piira, läbi ähm, väga keeruliseks ja nüüd äh, sada kuuskümmend üks ja siin on jutt mikroprojektidest äh,, maksimaalselt kaheksakümmend protsenti ja see, et siin pakutakse väiksematele projektidele suuremat kaasrahastamismäära ning suurematele projektidele väike, väiksemad, jah, põhimõtteliselt me toetame seda, et on rohkem äh, väiksemaid projekte, kuid meile paneb muret äh, selline kvoot, sellepärast et me peame tagama läbivalt kvaliteedi kõikide projektide puhul, nii et Rahvapartei esitab muudatusettepanekuid ja ootame ja head koostööd proua Kosta ja kõikide variraportööridega, aitäh! aitäh, Sabine! ja nüüd saab sõna härra Diakonu, kui ta soovib. Teil on sõna kolmeks minutiks. Äh, ähm, um suur tänu! ma näen, et siin on väga palju häid kavatsusi, see on muidugi positiivne me oleme siiamaani koos teinud proua Kostaga ja teeme seda ka edaspidi. tahaksin aga tuua välja siin ühe idee. me siin räägime ju lõppkokkuvõttes ikkagi investeeringutest, investeeringutest loomesektoris ja need äh, tähendavad ka konkreetseid numbreid. võib juhtuda et et nii hakataksegi mõõtma tulemusi ja see oleks viga, sellepärast et eh, kultuurisektori investeeringuid eh, ei saa kokku arvutada, sest et jah, tulemuseks on numbrid, eh, kuid samas on tulemuseks ka tulevik. nii et ei tahe, tahaks, et samamoodi mõõdetaks siin tulemusi nagu kõikides teistes poliitikavaldkondades, aitäh! aitäh. Helga Trüüpel, palun. suur aitäh, Petra, suur aitäh ka Silviale ja teistele variraportööridele. alustaksin üldistest märkustest. kui me räägime uuest Loov Euroopa programmist, siis kõige olulisem on, et kolleegid mõistaksid Euroopa Parlamendis ning ka nõukogus, et kultuur, kultuuridevaheline dialoog ja kultuuriline mitmekesisus on Euroopa südameks, nii et peab poliitiliselt selge olema see, miks see programm on Euroopa Liidule nii suure tähtsusega. seega jagan täielikult seda, mida siin juba öeldud on, me peame seda kombineerima teiste oluliste aspektidega meie eelarvest. Invest äh, EU näiteks, Silvia loomulikult äh, teab eh, hoopis paremini, kui oluline on kultuur. nii et üldine sõnum, miks kultuur ja kultuuriline mitmekesisus on nii oluliseks sellel teel, et Euroopa Liit mõistaks iseenda, iseennast Äh, Silicon Valley's näiteks öeldakse ikka, et me oleme kõik väga erinevad, aga me tahame, et meid koheldaks samamoodi, nii et siit otsene seos ka inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete järgimisega, nii et jah, mitte homogeensus, vaid mitmekesisus kindlasti, aga see, et kõigil on õigus ähm, heaolule, on ikkagi õigusriigi põhimõtete järgimises esimesel kohal, jah, me saame aru, et see kõik on väga keeruline, nüüd kukkus aasta kaks tuhat üheksateist eelarve ju läbi äh, eelmisel ööl, nii et vaatame, mis edasi saab. nii et paindlikkuse äh, instrument jah, miks mitte. me näeme, et võib-olla Oettinger ei ole siin äh, võib-olla, Oettinger on siin hoopis ambitsioonikam kui nõukogu. nii et kui me ei toeta sinna meediakanaleid, Eh, noortele mõeldud programme ja nii edasi, siis see kõik satub ohtu, nii et laiem kommunikatsioonistrateegia, miks loome ja kultuurisektor eh, on nii olulised. nii et ma olen nõus kõige sellega, mida öeldi. jah, kultuurmeedia ja sektoriülesed tegevused, see on väga hea struktuur ei ole mõtet hakata siin seda kuidagi uuesti leiutama. loomulikult on hea ikkagi parandada seda, mis meil olemas on. ja ne-, seega peaks olema ka väga selge, millised on need erinevad sektoripõhised programmid muusika kõnetab ju inimesi eriliselt ja seega on meil seda kindlasti vaja praeguses olukorras veel eriti ja meil oli siin ka hiljutine sündmus. nii et on selge, et see on oluline Euroopale, kuid ka väljaspool Euroopat, nii et kindlasti tuleb siia ka vahendeid suunata. ma ei tahaks korrata üle seda, mida ma juba ütlesin, et kui oluline on kõik, mis puudutab MFF-i meie poliitilistele huvidele ja kui palju on siin mängus hetkel. aga nüüd siis väikesemahulised projektid. alati on ju eelarvest selge, et jah, meil peab olema kombinatsioon. nüüd teised kolleegid võib-olla jah, eelistavad neid suurprojekte ja rõhutavad neid, aga me peame jõudma noorte inimesteni, näitlejateni, kultuuriinimesteni ja nemad on alati näidanud seda, et just nimelt need väikesed projektid ongi kultuurilise mitmekesisusele nii olulised Euroopa Liidus. nii et me peame oma uue programmiga ka väga selgelt välja ütlema, et seda me tahame seal ka näha. Äh, ma ei tahaks seda vaatluskeskust, arvan, et peaksime hakkama saama olemasolevate ametitega. ja seega muudatusettepanekud äh, teen siis nendes punktides, mille ma juba välja tõin kindlasti on oluline rõhuda ka kultuuridevahelisele dialoogile, kuid täpsustada ka seda, et see ei ole mingisugune identiteedi diskursus, vaid see kõik käikib ikkagi õigusriigi põhimõtete sees. kui jutt käib kultuurist, siis meie mõistame kultuuri demokraatlikuna. osades liikmesriikides on poliitiline risk ja väljaspool äh, Euroopa Liidu samuti, et seda mõistetakse kuidagi teistmoodi, nii et siis oleks selge, et meie jaoks kultuur ühendab inimesi. nii et äh, meil on siin demokraatlik kultuuri mõiste ja mitte siis mingisugune rivaalitsemine, et üks kultuur on parem kui teine. aitäh ja proua Adin Olfi, palun kolm minutit. suur tänu kallid kolleegid, loov Euroopa programm on strateegilise tähtsusega ja seega väga oluline tegemist on Euroopa võimalusega toetada kultuuriinimesi, kes tegutsevad loomesektoris kindlasti ei tohiks unustada ka VKE-sid selles valdkonnas, nemad võitlevad igapäevaselt takistuste vastu. võitlevad suurte hargmaiste ettevõtete vastu. nii et siin tuleks silmas pidada loomulikult loovsektori huvisid, eriti sealhulgas VKE-sid ja kindlasti saab teha ka ettepanekuid, et programmi paremaks teha, et veelgi edendada loovinimeste ning kultuuriinimeste tegevust. esimene aspekt, mis vajab edasiminekut, oleks eelarve. ei ole tõsi, nagu ütles endine Itaalia peaminister, et kultuurist keegi ei toitu kultuurivaldkonna investeeringud mõjuvad positiivselt kodanikele, mis on juba iseenesest muidugi tähtis, aga lisaks äh, saavad need investeeringud panustada majanduslikku heaollu ka laiemalt, nii et meil peavad olema selleks ka eelarvevahendid olemas, vastasel juhul me ju ei suuda saavutada oma seatud eesmärke, jääb lihtsalt nimekiri headest kavatsustest. kindlasti tuleb rohkem toetada mikroettevõtteid ja ka VKE-sid, nemad on ka Euroopa kultuurisektori keskmeks. ärgem unustagem, et oleks vaja spetsiifilist abi ka nendele ettevõtetele, kes on saanud kannatada looduskatastroofide tõttu, näiteks äh, maavärinate tõttu. nii et peab vaatama, millised piirkonnad, riigid on kannatada saanud ning kes peavad hakkama saama väga tõsiste probla-, probleemidega, üritades äh, majanduskasvu jälle äh, taastada ärgem unustagem aluslepingutest tulenevaid Euroopa äh, väärtusi. edasi on oluline ka kindlasti õigus äh, mittediskrimineerimisele ning ka teistele õigustele, mis tulenevad põhiõiguste hartast, nii et sama käib ka loovsektori kohta. lõppkokkuvõttes peame suutma ka paremini mõõta nii-öelda meie kultuuripärandit, me saaksime seda paremini kaitsta. mis puudutab uusi formaate, uut tüüpi sisu, siis äh, ka selle kõige, selliseid tegevusi tuleb soodustada, et siis lõppkokkuvõttes võib-olla luuakse näiteks uus Euroopa Netflix. loov Euroopa programm peab olema äh, veelgi edukam ja veelgi ligipääsetavam. aitäh ja proua Pilt, palun. suur tänu, proua esimees, suur aitäh raportöörile. loomulikult mina toetan loovat Euroopat, eriti siin meedia valdkonda, siin on juttu kaastootmisest, kinost ning kinodest, mis on näiteks väga väikestes linnades. küll aga on mul siin kahtlusi, mis puudustab, puudutab programmi mitmekesistamist, väites, et see toob kaasa endaga sünergia. see puudutab siis just sektori ülest lähenemist. nüüd kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal näiteks läks kaks miljardit eurot pagulastele suunatud projektidele selleks, et edendada kultuurilise mitmekesisuse positiivseid aspekte, selleks, et lähtudes siis pagulaste kogemustest ja võite ise vaadata Youtube'is näiteks äh, klippe nendest äh, väga kahtlastest teatrietendustest. nüüd me ei taha, et meil oleks siin mingisugune killustatud ähm, eelarve ja et programm oleks selline jupi kaupa toimiv et ei juhtuks selline asi, et siin tekib mingisugune nimekiri programmidest ja siis hakatakse toetama väheste kogemustega programme, näiteks võib-olla mingisugust bürood kuskil Tuneesias, kes promob jällegi väga kahtlaseid te teemasid. nii et peab olema ikkagi õigus ka panna kahtluse alla nende projektide asjasse puutuvus. nüüd ähm, Euroopa Liit samal ajal, kui me siin äh, kritiseerime Ühendkuningriiki, siis Kosovo võtame me vastu siin äh, avasüli. ja loomulikult ähm, ma esitan ka oma muudatusettepanekuid. Äh, aitäh, härra Šuntis, palun. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η σκιώδης εισηγήτριά μας, η κυρία Μίχελς, μου ζήτησε να την αντικαταστήσω. Suur tänu meie variraportöör palus äh, mul ennast asendada ja saatis mulle kirjalikult äh, oma kommentaarid, nii et ma loen need teile ette. suur aitäh äh, Silvia Kostale, kõik läheb, kõik on hästi, jah? et siis äh, proua Mihkelsi märkused loen ette. ta tänab proua Kostat, kes esitas oma väga huvitavad ettepanekud Loov Euroopa kohta viis kommentaari. hindame väga seda, et siin on tehtud ettepanek ühelt koma kaheksalt miljardilt, miljardilt jõuda topelteelarveni ning ühtlasi ka kvoodid erinevates programmi osades. tervitame ka komisjoni ettepanekut ajakirjanduse osas. seda siis põhjenduspunktis kaksteist paraku jah, sellised tegevused on absoluutselt vajalikud. me tervitame ühtlasi ka sõltumatu Euroopa vaatluskeskuse loomist, Euroopa kultuuri- ja loomesektorite vaatluskeskuse loomist. nüüd neljandaks, siin on meil, meie jaoks problemaatiline sõnastus, võib-olla on tegemist lihtsalt keele küsimusega. siin räägitakse kultuuri- ja loomesektorist ja see on meie jaoks väga oluline saksakeelses tekstis, aga on siin esitatud raportööri muudatusettepanek. ja siin räägitakse pidevalt loome- ja kultuuritööstusest, mitte enam sektorist, nii et äh, see on läbiv mitmetes muudatusettepanekutes siis, nii number viies, kuues ja ka teistes, nii et siis meil tekib küsimus, kas sõna sektor on asendatud siin sõnaga tööstus. meie jaoks on sektor hoopis laiem mõiste kui tööstus. siia sisse käiks muul, muuhulgas siis ka näiteks avalikud teenused kultuuri- ja loomevaldkonnas. loov Euroopa programm peab tagama ka ligipääsu internetiteenustele. ja kindlasti peab siin toetama ka mittetulundusühinguid. ja siin me leiame, et me peaksime järgima rohkem seda, mis on kirjas UNESCO konventsioonis, ehk siis see on selline kahene see sektor, nii et kui tegemist on vaid keelelise küsimusega, siis saab seda loomulikult ära parandada, aga kui see on midagi kaugeleulatuvamat, siis peame juba muudatusettepanekut tegema. aitäh, analüüsime seda, kas tegemist on võib-olla üksnes tõlkeprobleemiga. Need muudatusettepanekud, mille on esitanud Silvia Ehm, mm, saksa keeles äh, on need olemas, et võib-olla on tegemist siis äh, tõesti ähm, tõlkeveaga. mul praegu rohkem sõnasoove ei ole, annaks meeldi sõna komisjonile. aa, vabandust. peate veel veidi ootama, sest mul on siin küll üks sõnasoovija. teen kiirelt, ma tahtsin lihtsalt rääkida Kosovost komisjonis ja ka meie parlamentidevahelisel kohtumisel oli kuulda üsna ebameeldivaid kommentaare Kosovo kohta. mõned meist olid ka parlamendi delegatsioonis, mis puudutab suhteid Kosovoga ja on seal mitmeid kordi kohapeal käinud ja me oleme näinud, mida seal tehakse kultuurivaldkonnas, see on uskumatu, esimest korda käisin muuseumis ja galeriides Pristinas siis oli seal Jason Barry näiteks äh, näitus, kes on Briti kunstnik. ja kui me räägime Euroopast laiemalt äh, ja hakkame siit kedagi justkui välja jätma, siis on äh, see väga ohtlik tee, see on üsna ksenofoobne tegemist. me ei saa väita, et need inimesed ei ole eurooplased, nad on eurooplased ja nad teevad meiega niikuinii juba mitmetes valdkondades koostööd. Pristina linna kultuuriosakonda juhib tegelikult üks inimene, see koosnebki ühest inimesest, kes oli äh, ise sõjapõgenik äh, ja sattus lõpuks Manchesteri, minu kodulinna. ta on ise kunstnik, aktivist, äh, Kosovo kodanik ja ähm, ka Euroopa Liidu ehk siis Briti kodanik, nii et äh, vaadake, otsige ta üles internetist ja vaadake, kas ta on, kes ta on ja siis mulle meeldiks tõesti, et me räägiksime nendest asjadest veidi teise tooniga. aitäh, aga nüüd äh, struktuuri tõttu on meil siin kaks komisjoni esindajat kahest erinevast peadirektoraadist kõigepealt TG ERGi esindaja ja TG Connecti esindaja ja Barbara Kessler saab kõigepealt sõna, palun. Äh, aitäh, et me äh, saame siin sõna võtta ja aitäh proua Kostale. Äh, te tänasite meid hea koostöö eest, meie saame teile omalt poolt samaga vastata, aga meie nägime seda niimoodi, et äh, me väga konstruktiivselt äh, teeme tööd äh, oma ettepaneku parandamise nimel ja ma tänan meie peadirektoraadi nimel kõigi nende ettepanekute eest, mida liikmesed on seni välja pakkunud ja mis tõenäoliselt järgmisel nädalal siis lõplikus vormis on kättesaadavad, aga tahaksin praegu käsitleda mõningaid teemasid, millest mõned teist rääkisid. aitäh toetuse eest meie sektoripõhisele lähenemisele kultuuri vallas, meil on väga hea meel selle üle ja see on tingitud asjaolust, et paljud nendest saadikutest, kes siin on või ka osaliselt enam ei ole siin, nagu see saadik, kes äh, valiti linnapeaks, et nad on väga tugevalt äh, toetanud meie algatust Music Moves Europe ja meil on väga hea meel, et äh, see lähenemine teile meeldib ja me oleme loomulikult teadlikud sellest, et eelarvete jaotus erinevate tegevuste vahel on selline asi, mida me saame teha siis, kui me teame, kui palju raha meil tegelikult on aga meil on hea meel, et te põhimõtteliselt olete meiega nõus, et mm, mõningates valdkondades on vaja äh, rohkem tegevust äh, minna kaugemale horisontaalsetest äh, programmidest, nagu proua Kosta oma mm, raportis juba ka ütles, nagu näiteks, mis puudutab kirjastamist ja samal ajal vaatame ka teatrivaldkonna läbi, sest et äh, kujutav etenduskunstnik ei ole see meie ettepanekus äh, eraldi välja toodud ja seetõttu oleme teadlikud, et äh, etenduskunstnike jaoks peame, võiksime mingisuguse pilootprojekti välja töötada, et erinevates kultuurivaldkondades ole, valitseks tasakaal ja tänan teid äh, eriti toetuse eest, mis puudutab äh, rahvusvahelist valdkonda. Need äh, nimede ettepanekud on asjad, mida me eriti põhjalikult hakkame analüüsima ja tänan ka kõiki teisi saadikuid, kes kultuuridevahelise dialoogi valdkonda on välja toonud, mis meie arvates on tõesti valdkond, mis loova Euroopa praeguses programmis on võtnud kuju ja näha oli ka see, et oma naaberriike, eriti Vahemere piirkonnas oleme kaasanud ja oleme ja järgmistel aastatel on meil ka Balkani riikide osas vastavaid äh, plaane, sest me arvame, et äh, heanaaberlike suhete jaoks on see eriti olulise tähtsusega. ja meil on hea meel selle üle, et äh, me oleme saanud parlamendi toetuse, et äh, meie eelarve oleks suurem, see on mõttekas ja me tunnustame, et tegemist on investeeringutega kultuurivaldkonda ja need viivad Euroopat edasi. et tegemist ei ole äh, asjadega, mida mm, mm, peetakse kaotsi läinud äh, toetusteks ja mm, kindlasti Lucia hiljem räägib ka omalt poolt midagi, aga mina küsitaks mõningaid aspekte, et oma raportis, proua Kosta, te ütlesite, et võiks vaatluskeskuse luua ja mõned teie kolleegid ütlesid, et nad kas toetavad seda raportit või on skeptilised meie loomulikult oleme väga huvitatud sellest, et meil oleks stabiilsed ja mõttekad indikaatorid meie programmide hindamise jaoks, sama loomulikult käib iseenesest mõista ka üksikute projektide hindamise kohta, aga mul on mulje, et parlamendil on ka tunne, et meil on vaja häid indikaatoreid, millega me saaksime mõi-, mõõta, et kas projekt läheb õiges suunas, et kas me saavutame seatud eesmärke ja me tahame analüüsida sellega seoses erinevaid mudeleid, et kuidas me saaksime seda parandada, näiteks on olemas teile tuttava professori Luigi Zacco ettepanek, mis juhib meie tähelepanu ühte, ühele projektile, mis äh, algab Mateiras, mis puudutab arvutipõhist andmekogumist osaliselt ka avatud tarkvaraga ja mis puudutab olemasolevaid institutsioone, te olete siin viidanud äh, erinevatele institutsioonidele, siis äh, järgnevatel aastatel tahame äh, teadlikult tegeleda just nimelt sellega, et kuidas me kultuurivaldkonnas saaksime neid andmeid paremini koguda, kui meil ei ole Euroopa audiovisuaalvaatluskeskuse andmetele ligipääsu. aga kindlasti äh, selle kohta tulevad ka teie kogemused audiovisuaalsektoriga. ja sellega praegu lõpetaksin ja annaksin sõna Luciale. aitäh ja Lucia, palun uh,. Thank you, thank you very much um.... aitäh. teen lühidalt, tahaksin teid äh, veel kord tänada raporti eest, väga hea kasuliku tagas-, tagasiside eest ja me töötame äh, käsikäes parlamendi ja nõukoguga ja see programm on äh, olulisem kui kunagi varem. aitäh veel kord äh, selle eest, et tegite ettepaneku programmi vahendeid suurendada. mis puudutab meediat, siis proua Kosta väga hästi rääkis, et tegemist on pigem evolutsiooni, mitte revolutsiooniga, et tugineme väga edukatele skeemidele, mis on juba oma väärtust tõestanud, võtame arvesse kommentaare, mis puudutasid äh, erinevaid žanre, me juba tegeleme sellega, tahame võimalikult äh, pari, palju erinevaid loo jutustamise versioone äh, katta kui võimalik, ka lastefilme ja muid asju ja testida uusi formaate, näiteks ka virtuaalreaalsust. ja me oleme nõus, et sõltumatud produtsendid on väga olulised äh, meedia ähm, meedia tegevussuuna puhul ja tahaksime seda tulevikus toetada. mis puudutab riike, siis me arvame, et programmide rahvusvahelistumine on väga oluline, aga me oleme äh, selgemalt välja toonud kui praeguses äh, määruses, et millised on tingimused selleks, et Lõuna-Euroopa vahendeid saada ja mm, oluline on siis äh, äh, meedia, audiovisuaalmeedia sektori määruse tingimusi täita ja siis äh, Loova Euroopa määrusi tingimusi, mis äh, muudab selgemaks äh, selle teksti võrreldes praeguse ettepaneku, praeguse programmiga. me tel-, tervitame ka kommentaare, mis puudutasid ajakirjanikke, see on tõesti äh, sektoriüleses valdkonnas, tegevussuunas uus asi, oluline on toetada projekte, mis toetavad vaba pluralistlikku meediakeskkonda, kvaliteetset ajakirjandust, meedia kirjaoskust, eriti libauudiste Äh, ja des-, äh, desinformatsiooni ajastul. ja mis puudutab vaatluskeskust, siis me oleme nõus Euroopa Parlamendi eesmärgiga, et vaja on äh, edendatud andmete kogumist ja statistilisi andmeid selleks, et analüüsida kultuuripoliitikate mõju laiemalt ja me oleme nõus, et Euroopa saab väga olulist rolli selles mängida. me tahaksime tugevdada koostööd olemasolevate struktuuridega nimelt Euroopa Audiovisuaalvaatluskeskusega, mis on meedia tegevussuuna ähm, partner ja annab meile väga väärtuslikke andmeid, me teame, et varem on olnud äh, katseid äh, vaatluskeskuse äh, tegevusvaldkonda laiendada, aga tegemist on Euroopa Nõukogu organiga ja see, sellepärast oli seal probleeme ja InvestEU lõpetuseks me arvame, et praegune rahastus on edukas olnud ja me arvame, et InvestEU alt on ähm, paremini võimalik laene anda väikestele kultuurivaldkonna tegijatele, mm, muuhulgas ka sotsiaalvaldkonna tegevussuunast InvestEU raames. see annab tõenäoliselt võimaluse sellele instrumendile olla edukas, aitäh! aitäh, Lucia! ja lõpetuseks annan veel korra sõna Silviale, palun. aitäh kõigi kommentaaride eest ja ka täpsustavate küsimuste eest. võtan järjekorras. kolleeg Verhaien Äh, luges ette kolleeg Bogdan Venta avalduse kahju, et ta ära läheb, aga ta tulevikus ähm, täidab kindlasti väga huvitavat äh, ülesannet, aga seni ta selle teemaga tegeles. nii et esimene täpsustus, mis puudutab vaatluskeskust selle kohta vastan kohe mitmele küsimusele raportöörina juba praeguses programmis ma tõin välja, kui oluline on kultuuri ja loome valdkonna puhul äh, luua võimekust mitte ainult kvantitatiivseid, äh, vaid ka kvalitatiivseid aspekte hõlmata. ja see on äh, ka asi, mis toimub rahvusvahelisel tasandil teadusuuringutega seoses. ja eks me siis näe, kui me, õigusaktid tulevad, analüüsime seda, seni ei ole väga palju sellest välja tulnud, aga nüüd äh, peavad kõik osalejad võtma aluseks äh, hindamiskriteeriumid. seni on meil ainult kolm kvantitatiivset hindamiskriteeriumit. me arutame seda veel sellel aastal, et äh, kultuur avaldab mõju kõigile arenguteemadele ja artikkel üheksa vastaksin siin Sabinele siin ei ole tegemist millegi uuega, vaid äh, sellega, et me ütleme, et jah, olemasolevatel tingimustel on seda võimalik rakendada. mul oli olemas äh, äh, tippkeskustega seotud teadusuuringud, aga siin ei ole see loogika, et kõik jääks ühte keskusesse, vaid et loodaks võrgustik erinevate tippkeskustega. see on siis ähm, mingiks struktuuriks, et meil lõpuks oleks see tippkeskuste võrgustik ja see vaatluskeskus võiks olla üks tuumik selles võrgustikus. aga loomulikult peab see veel, idee veel küpsema ja täiendavus loomulikult igal juhul seoses proua Trüüpeli küsimustega ka mina äh, olen mures, et InvestEU puhul äh, võiks äh, need eripärad tõesti kaduma minna, see, nii see minna ei tohi ja seetõttu mina tahaksin seda täiendavalt äh, kujundada ja äh, võtta aluseks siis InvestEU tingimused. siin on oluline täiendavus teistega, Horisont, Erasmus, Sotsiaalfond, kõik see käib kokku, see peab olema palju paremini seotud kõigega, mis programmi raames toimub ja tahaksin veel kord öelda, et see kultuuri osa ja väikeste projektide küsimus, proua Trüüpel samuti rääkis sellest ja proua Verhaien ja siin ei peaks olema tegemist sellega, et me looksime eraldi peatükid, vaid tegemist on väikeste ja mikroprojektidega, millel on Euroopa lisaväärtus ja Adria ja teised nõuavad ka seda, et ähm, siis tuleks tagada kaasrahastamise võimalus, et oleks tagatud väikestele parem rahastus, sellepärast et nad ei saa turult raha, ka mitte kaasrahastamise raames, see on paljude turuosaliste puhul niimoodi. ja kolmas siis eraldi platvorm äh, huvitatud osapooltele, mis puudutaks äh, kultuuripärandit, see tuleneb äh, sellest dialoogi pidamise soovist osalejatega, me ei taha siin delegeeritud õigusakte selles programmis, sest meil on vaja äh, absoluutset äh, tasakaalu mõlema äh, seadusandja vahel ja vastus küsimusele, mis esitati, nimelt äh, sektorite küsimus, mina alati kirjutan, et loome- ja kultuurisektorid, see on lihtsamalt mõistetav, mina räägin alati sektoritest või harudest, aga võib-olla teistes keeltes on asi teistmoodi ja ka siin on tegemist äh, kvaliteetse ajakirjanduse toetamisega, e, inimeste toetamisega, kes mõtlevad kriitiliselt. Äh, meie oleme selle siia sisse pannud, et seda paremini väljendada, et oluline on siin ka naiste rolli väärtustamine. meil on vaja naiste vaadet asjadele ja seda me soovime selle võrgustikuga ka saavutada, et naised audiovisuaalsektoris oleksid kaasatud ja ma arvan ka, et äh, teema, et siin on vaja tõsiselt võtta uut rahvusvahelist strateegiat kultuurivaldkonnas ja see äh, programm Mundus äh, kvaliteedimärgisega, mm, see tahab ju ka mm, teha sellist koostööd äh, kultuurivaldkonnas ja meil on vaja kahepoolseid lepinguid Euroopa ja kolmandate riikide vahel, neid on tegelikult piisavalt palju juba. ja viimane asi vastan ka siin kolleeg, kolleegile EFTD-st ja kolleeg Trüüpelile on esitatud muudatusettepanekuid kultuuri mõiste kohta ja arvamuse või väljendusvabaduse kohta, vaba arvamuse väljendamise kohta kultuuri äh, siis äh, kultuurilise vabaduse kohta ja meil on ka audiovisuaalmeedia direktiiv ja see on veel üks äh, instrument, mida me saaksime siin äh, kasutada ja me näeme siin ka uut reguleerivat kava selle kohta, et mida peavad osalejad tegema, kui nad tahavad osaleda. aitäh kõigile kolleegidele, ootan huviga teie muudatusettepanekuid mida me siis ka kindlasti arutame. aitäh äh, mõlemale komisjoni esindajale teie panuse eest ja ma arvan, et meil on siin väga konstruktiivne töö ees ja tänan ka sekretäriaati toetuse eest. aitäh, äh, Silvia. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne üheksas november kell viisteist null null ja soovin Silviale ja variraportööridele palju edu edasise töö juures selle programmiga ja kui eelarve ka kokku saadakse, siis oleks asi veelgi parem. väga hea ja jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. komisjoni aruande tutvustus Europeana edasiste arengute teemal. ja nagu öeldud, on siin tegemist Euroopa Komisjoni aruande tutvustamisega mis puudutab Europeanat ja selle tulevikku. ja selle aluseks on sõltumatu uurimus, kus on faktid ja toetav info Europeana hindamiseks ja seal on ka võimalikud äh, suundumused äh, programmi edasiseks arendamiseks. Te teate, et meie komisjon alates Europeana asutamisest kümme aastat tagasi on väga toetanud Europeana arendamist ja on väga äh, Ehm, ja sellepärast on selle aruande tutvustamine meie jaoks väga oluline. ja tervitan siin äh, proua Rehana Schwininger-Ladakit, äh, kes on äh, osakonna juhataja osakonnas interaktiivsed tehnoloogiad, digitaalne kultuur ja ähm, koolitus te, ehm, Connecti peadirektoraadis, kes räägib meile komisjoni aruande tulemustest. väga tore, et te siin olete ja te saate umbes kümneks minutiks sõna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 selleks, et tutvustada teile äh, seda hindamist äh, ja nägemust, mis komisjonil on Europeanast. me räägime täna siin väga palju kultuurist ja kultuuri sisust ja kultuurilisest mitmekesisusest, kultuuripärandist ja ma arvan, et see äh, täiendab väga hästi neid arutelusid, mis meil, teil siin varem on tulnud. ja kõigepealt tahaksin teid tänada hääletuse eest, mis puudutab haridust äh, digitaalajastul, äh, sest minu mandaadi alla kuulub ka digitaalharidus, eriti digita-, koolide digitaalse transformatsiooni toetamine digitaalsel ajastul. ja tahaksin teid toet-, tänada äh, selle eest, et te toetasite seda ühenduvuse osa vajadust tehnika järele ja toetasite e-kaardi, mis on mille eest äh, mina vastutan äh, koos teiste kolleegidega. Äh, meie jaoks on see väga õigeaegne, et me parlamendile tutvustame seda aruannet, sest just nimelt täna on kümme aastat Europeana olemas olnud. kümme aastat tagasi käivitati see kuue riigipea kirjaga ja täna on tegemist Euroopa platvormiga, mis annab rohkem kui viiekümnele kaheksale miljonile ju-, juurdepääsu äh, rohkem kui äh, kolme tuhandele seitsmesajale institutsioonile, raamatukogule, arhiivile, muuseumile ja nii edasi ja seda toetab väga elujõuline äh, professionaalide võrgustik äh, ja on olemas riiklike domeenide ja temaatiliste agregaatorite võrgustik ja mm, Euroopa rahastab seda kultuuri äh, rahastamise alt. nii et see hindamine oli väga ajakohane, kuna see vastab nõukogu nõudmisele, et tuleks analüüsida kuidas Euroopanal on läinud, milline on jätkusuutlik rahastamismehhanism ja millised võiksid olla tulevikusuunised, aga samal ajal Euroopa kommuni-, kultuurikommunikatsiooni tegevuskavaga on komisjon oma nägemuse Europeana kohta välja öelnud ja see raport vastab ka sellele ja kui me tegeleme järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga, siis see hindamine võimaldab meil näha, millised on Europeana tugevad ja nõrgad küljed ja sellepärast on sellel raportil see kahetine iseloom, et me vaatame, mida on saavutatud, kus on nõrgad kohad ja siis me vaatame, et äh, ka ettepoole, et äh, millised on meie ambitsioonid. ja on oluline märkida, et äh, siin on äh, analüüsitud Europeana äh, kontseptsiooni, et Euroopa kultuuriline, äh, kultuurilise ja digitaalse innovatsiooni projektiga on tegemist, aga me oleme siis analüüsinud ka Europeana äh, teenuste adekvaatsust ja elujõulisust, nii et hindamine tehti niimoodi, et võeti täielikult arvesse Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskava ja see on väga kohmakas, aga vägagi kõikehõlmav protsess ja selle hindamisprotsessi ajal toetas meid üks sõltumatu uuring, mille viis läbi väline partner ja meil oli ka viis sõltumatut eksperti, kelle, kes esindasid erinevaid äh, kultuuripärandi ähm, dimensioone ja erinevad äh, komisjoni peadirektoraadid olid kaasatud DG Connect, EAC, RTD, Digit ja Sekken. ja raportis on raport siis, mis on, kus on ära toodud komisjoni hindamisaspektid ja komisjoni nägemus ja siis on ka äh, komisjoni töödokument, kus on ära toodud faktid ja selle äh, konsulteerimise raames viidi läbi ka äh, veebis avalik konsulteerimine, me saime kaksteist tuhat äh, vastust veebi konsulteerimise käigus, see andis meile väga palju ähm, tagasisidet ja loomulikult väga kirglikku tagasisidet, aga meil oli tõesti väga huvitav Äh, sisend selle kujul. mida siis äh, äh, see hindamine meile ütles? ta ütles meile seda, et on tugevaid ja nõrku külgi, millega peame tegelema. üks tugevus on see, et Europeana on al-, unikaalne algatus ja ainus üle-euroopaline platvorm äh, ainus selline agregaator, mis äh, koondab kõige suurema digitaalse kollektsiooni kahekümne kaheksast liikmesriigist ja peaaegu kuuskümmend miljonit objekti, ähm, kuuekümnele miljonile objektile viidatakse. ja see tugevdab siis ka jagatud ajaloo ja identiteedi ähm, mõistet äh, ja meil on praegu nüüd olnud see Esimese maailmasõjaga äh, seonduv mm, projekt ja meil on olnud ka kampaania, mis äh, seondub naistega teaduses, see tuleb järgnevatel kuudel kuni ka ja see on koondanud siis äh, mitte ainult kultuuriasutusi, vaid ka öö, ähm, kodanikke on kaasatud ja Europeana on viinud ka selleni, et jagatakse paremaid äh, tavasid, ühiseid standardeid ja üks peamistest saavutustest on see, et on, tegemist on de facto standardeerimisega mm, Euroopa andmemudeli, Euroopa avaldamisvõrgustikuga ja need on väga olulised selleks, et äh, kultuuripärandi sisu oleks äh, ka kasutatav ja taaskasutatav ja inimesed teaksid, kus seda leida. Euroopal, Europeanal on ka eh, andmepartnerite, agregaatorite ja professionaalide võrgustik ja Europeana täiendab liikmesriikide digitaliseerimisstandardeid eh,, strateegiaid. ja millised on siis väljakutsed? selles raportis me üritasime olla õiglased, tahtsime tõesti teada, millised on tugevad küljed, aga, aga et mis on nõrgad küljed, sest kui me tahame järgmises mitmeaastases raamistikus Europeanaga jätkata, siis meil on vaja objektiivset vaadet, et millised on väljakutsed, millega me peame tegelema ja neid on terve rida. esiteks on see, et Europeana on suunatud liiga laiale auditooriumile ja vaja on keskenduda äh, kultuuripärandile äh, eelkõige. ja teiseks, äh, sidu ja metaandme, sisu ja metaandmeid on väga palju aga küsimus on kvaliteedis, sellepärast et komisjon on väga palju rõhutanud andmete kvantiteeti, aga nüüd meil on vaja mõelda ka kvaliteedile, teha väga mm, suuri jõupingutusi selleks, et meil oleks suuremat, rikkalikum mm, sisu, 3D sisu, et kaasata uusi, äh, uut publikut, eriti nooremaid inimesi ja mm, materjali ülesleitavus, et äh, andmeid on palju, aga kvaliteedi tõttu ei ole see kõik alati lihtsasti leitav, nii et meil on vaja teha väga palju jõupingutusi selleks, et äh, materjal oleks äh, lihtsasti ülesleitav, vaja on parandada otsingu tulemusi ja kõiki teisi instrumente, mis võimaldavad paremini andmeid üles leida ja vaja on ka mitmekeelsust, sest ei ole ei ressursse ega äh, Äh, ka instrumente selleks, et teha sisu kättesaadavaks erinevates keeltes, aga tehnoloogia abil oleks see võimalik. ja taristu on samuti probleem, agregeerimine, et äh, kuidas äh, kultuuriasutus sisu sinna sisestab ja kuidas Europeana seda homme süst-, oma süsteemis töötleb ja seda kättesaadavaks teeb ja äh, puudu on ka kodanike teavitamisest. kultuuriasutused teavad Europeanast, aga kodanikud tingimata mitte. nii et need on siis väga kiirelt need väljakutsed, millega me järgnevatel aastatel peame tegelema. ja ma ütlesin, et selles aruandes me oleme välja toonud ka oma ambitsioonid seoses Europeanaga järgnevas mitmeaastases finantsraamistikus ja me oleme rõhutanud neid tugisambaid, mida me tahame tugevdada selles algatuses. esiteks on vaja, et Europeana oleks äh, kultuuriasutuste jaoks äh, see faktor, mis tooks nad digitaalajastusse, toetaks digitaalsele, äh, digitaalset üleminekut ja selleks peab Europeana tõesti võimestama kultuuriasutusi ja võttes arvesse neid väljakutseid, me teame, et me peame tehnilist platvormi tugevdama, parandama tervet rida tehnilisi äh, asju, nagu näiteks asjad, andmete ülesleitavus, mitmekeelsus, äh, töötlemine ja see, et Europeana tõesti vastutaks äh, olukorra parandamise eest ja me tahame rõhutada sisu juurdepääsetavust, te olete siin komisjonis väga palju arutanud sis-, sisuküsimusi ja kuuse ja see siin sisu tõesti mm, loomiseks on väga palju võimalusi kultuuripärandi osas, aga me peame äh, kättesaadavaks ähm, tegema kultuuriasutustele need äh, instrumendid, et nad saaksid tõesti atraktiivset personaliseeritavat sisu luua selleks, äh, et ähm, Äh, oleks paremini kaasatud inimesed. ja me, me teame, et on vaja tegeleda standardiseerimisega, paremate tavadega, üldise äh, alati ei ole kultuuriasutused teadlikud kõigist nendest võimalustest, mis neil on äh, tead-, digitaalajastul. nii et Europeana ähm, uus raskuspunkt saab olema see, et ta teeniks kultuuriasutusi äh, digitaaltase ajastul ja mis puudutab jätkusuutlikkust, siis jätkame rahastamist digitaalse Euroopa programmist ja tänan teid toetuse eest Europeanale. toetasite seda oma muudatusettepanekutega ja kavatseme Europeana tööd toetada ka niimoodi, et me käivitame kompetentsikeskuste võrgustiku, mis saab nõustada kultuuriasutusi digitaliseerimise vallas ja paremate tavade ja koolituste vallas, et kuidas tõesti saavutada see, et kultuuriasutusi väga hästi toetataks ja me kavatseme seda täiendada eh, Euroopa Horisondi mm, tööga me tahame tagada selle, et komisjonil oleks juhtiv roll ka selle töö puhul. aitäh äh, teid, teile toetuse eest ja vastan meeleldi küsimustele. ja, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für diesen wirklich äh suur tänu selle tõesti väga ülevaatliku ja hea aruande eest, mis annab meile ju ka päris palju viiteid selle kohta mida on vaja tulevikus teha, mida oleks vaja parandada, millele tuleks keskenduda mitte niivõrd kvantiteedile, vaid rohkem kvaliteedile andmete puhul ja ka juurdepääsetavuse teemad. et suur tänu selle eest ja avame nüüd arutelu, kõigepealt Sabine Verhaien, palun. jah, kõigepealt ka minu poolt, Rahvapartei fraktsiooni poolt suur tänu selle väga kompaktse ülevaate eest, mis puudutab neid ülesandeid, väljakutseid, mis Euroopeanal ees seisavad, eh, ka selle eh, eeliseid. meie oleme Euroopa Parlamendis kaldinud ja pannud väga olulise algatuse, aga kui me nüüd eh, vaatame siin neid väljakutseid, siin on siis mul tekib küsimus, et miks siiamaani ei ole õnnestunud äh, selle kümne aasta jooksul Europeanat viia koolidesse ja teistesse asutustesse, nagu see plaanis oli. eelkõige hariduses oleks see ju äärmiselt väärtuslik instrument ja ometigi, kui küsida koolidelt, et kes tunneb Europeanat, siis isegi kunstiõpetaja tihtipeale ei ole sellest kuulnud nii et küsiksin, kas teil on konkreetseid ideid, äh, ettekujutusi, kuidas seda saaks muuta? sest et muidu on nii, et me võime suurepärase projekti siin rahastada ja välja töötada, aga kui need inimesteni ei jõua, siis on sellest ju tegelikult väga kahju. sest et ma leian, et see on tõepoolest suurepärane projekt ja suurepärane algatus. nüüd äh, teine küsimus. kuidas on lood äh, finantsraamistikuga keskpikas perspektiivis? kas on oodata, et rahastus jääb alles enam-vähem samas struktuuris või on ka rahastusega mingeid probleeme tulevikus ette näha? suur tänu, Sabine Helga, palun! suur tänu ka minu poolt, see oli väga huvitav ettekanne. Europeana kohta ma liituksin ka Sabine Ferraini küsimusega, tõepoolest kümme aastat on Europeana juba olemas olnud ja ka mul tekib küsimus, et millest see tuleb, et äh, teadlikkus on nii madal, et nii vähesed inimesed tunnevad seda projekti, me teame, et et ähm, privaat- või eraettevõtmised ka tekitatud konkurentsi muudavad olukorra keerukamaks, aga sellise algatuse puhul on meil loomulikult väga suur huvi mm, teha nähtavamaks ka meie institutsioone. nii et küsiksin, et millised on teie ideed, kuidas seda saaks teha? andmete kvaliteet, juurdepääsetavus on ka muidugi alati suur küsimus. ja siis veel, mis oli minu jaoks väga huvitav, te ütlesite, et ei ole piisavalt häid filtreerimisvõimalusi. Te teate seda suurt ähm, debatti, mis Euroopas käib meist tulin kohtumiselt ähm, kaheteist, kolmeteistkümneaastaste lastega, nad olid huvitatud äh, artiklist kolmteist ja üleslaadimisfiltritest pärast seda, mis Youtube'i, mm, Youtube tegi. nii et äh, see on väga oluline teema, et inimesed tõepoolest leiaksid ka üles info, mida nad otsivad äh, kultuuriasutusest. võib-olla see on ka osa sellest suurest kultuurisõjast, kuidas me üleüldse ümber käime suurte digiplatvormidega. ja ma tahaksin selles kontekstis küsida, et äh, mida teie ette võtate, et äh, selliseid paremaid, keerukamaid, arukamaid filtreid välja töötada? aitäh! suur tänu, Helga! Silvia Kosta, palun. jah, me kõik äh, oleme suured Europeana fännid, aga tihtipeale oleme ka natukene frustreerunud, sest et selle potentsiaal on niivõrd suur. oleme kõik näinud, kuidas asjad on arenenud aast-, aastate jooksul. ja kui jälgida Europeana arenguid, äh, siis me näeme, et äh, asjad lähevad edasi, aga on siiski üks lünk, mis tuleb sulgeda. on väga hea, et, äh, et te nüüd laiendate selle ulatust. oluline on alati arvesse võtta ka sihtgruppe ja rääkisite kultuuripärandist ja mm, põhilistest äh, Ähm, projektidest ja me peame mõtlema, et ähm, kuidas siin ka võrgustikega läheb, et tõepoolest ka piirkonnad omavahel võrgustuksid ja et äh, räägitakse Euroopa teemadest. Nende hulgas, kes kuuluvad sellesse suurde Europeana peresse edasi järgmises mitmestes finantsraamistikus on ette nähtud vahendid eelkõige digitaalse Euroopa ja Horisoni programmi jaoks, ka haridusvaldkonnas, kõrghariduses on see nii ja me näeme, et mõned organisatsioonid on teie poole pöördunud, et aga kas te olete seda analüüsinud nagu põhjalikumalt, et kes tegelikult sellest infost on huvitatud või kas saate öelda, et mõnedes riikides kasutatakse seda rohkem kui teistes, et kas teil on mingit ähm, ülevaadet? suur tänu, proua Schrödinger, nüüd on teil sõna, saate võimaluse vastata kõigile neile küsimustele. So to, to uh, on the question uh, why we ha have we not been able to vastuseks küsimusele, et miks europeana ei jõudnud, ei ole jõudnud koolidesse, see sõltub tegelikult riigist, et näiteks Prantsusmaal teeb europeana väga tihedat koostööd või õigupoolest seda kasutatakse välja väga palju koolide õppematerjalides. nii et see tõesti sõltub riigist, aga probleem on selles, et kui ei ole sellist äh, materjali, mis oleks tõeliselt kvaliteetne ja mis huvitaks õpilasi, siis on raske seda kasutada, nii et see on tõesti keeruline. ja ma ise tegutsen ka digitaalses hariduses ja ma püüan seda silda luua digivaldkonna ja hariduse vahel, et nende kaks valdkonda, valdkonda kokku tuua. see oleks üks oluline muudatus, mis tuleks teha nüüd, mis puudutab rahastust, siis praegu tuleb Europeana rahastus kahest erinevast skeemist esimene põhineb grantidel ja see tekitas tohutu kaasrahastusprobleemi, sest liikmesriigid ei suutnud nii-öelda täita oma osa kaasrahastusest. eelmisel aastal me siis äh, muutsime seda süsteemi hankepõhiseks, mis äh, lubas meil katta kõik äh, Europeanaga seotud kulud, sest see on ju Euroopa algatus. ning me siis rahastame ühelt poolt äh, hankepõhiselt ja teiselt poolt grantides seda. ja põhiline on see, et me ei kordaks oma vigu järgmises mitmestes finantsraamides, me püüame võimalikult palju hangete kaudu lahendada. see annab meile sellise turvavõrgu. see leping, mis meil praegu on, on peaaegu kaheaastane ja seda on võimalik veel kahe aasta võrra pikendada. et see on siis praegu meie lähenemine proua Trüppeli küsimus, et miks on teadlikkus madal? selleks on nii palju põhjuseid. väga erinevad põhjuseid, see tõesti oleneb sellest, millisest riigist me räägime, mõnel pool on europeana tuntud, teisel mitte. nüüd on raske anda ühte vastust, et miks see nii on. võib-olla ka seetõttu, et europeana töö on seisnud suuresti ka selles, et Äh, tuua kultuuriasutused digiajastusse. nii et äh, võib-olla see koolide osa natukene äh, ununenud, aga need projektid, mis on, on olnud väga tublid ja on suutnud kodanikke kaasata. Mm, väga tugevalt näiteks või siis me peame väga oluliseks, et ka seda ühist identiteeti ja kokkukuuluvustunnet edendataks projektides. nüüd, mis puudutab ähm, filtreid, siis ähm, kui külastada näiteks mõnda portaali, kus on palju sisu, eriti kultuurisisu, siis peaks olema võimalik kõiki tulemusi filtreerida, eriti kui no võib-olla selle ajaperiood on juba ette antud, aga kui näiteks on, olete huvitatud äh, kunstilisest eneseväljendusest, andmeid selle kohta, siis peaks olema võimalik äh, tõesti näha, et millised liikumised äh, et milliseid, millises vormis te soovite seda saada, et need on sellised üpris elementaarsed filtrid, mida me ootaksime igalt platvormilt, Euroopanal aga seda ei ole. nii et me püüame selle välja arendada. ja mida me veel olulisema, oluliseks peame, on see, et sisu oleks ülesleitav. et oleks tegemist sisuga, mis tõesti võimaldab inimestel sirvida seda ja viib neid edasi uue sisu juurde ja ma arvan, et see on väga oluline, eriti just kultuuripärandi kontekstis. nüüd äh, proua Kosta rahastuse kohta. kultuuripärandi puhul on meil terviklik lähenemine, et ühelt poolt Europeanat rahastada Digitaalse Euroopa programmist, et tugevdada selle äh, pakutava sisu, ulatus, ka funktsionaalsusi ning seda saab teha kompetentsikeskus, sest et see tähendab tegelikult erinevate vahendite ja tehnoloogiliste võimekuste arendamist kultuuriasutustes. see tähendab, et kui nad saavad näiteks digiteerida 3D vormi, viia äh, või virtuaalreaalsust kasutada oma näituste puhul, siis nad võivad pöörduda kompetentsikeskuse poole, kui nad seda ei oska teha. me teame, et äh, siin on teatavad äh, tõesti probleemid, mis tuleb teadusuuringute kaudu lahendada, mida me teeme äh, Horisont Europe, Europe'i kaudu. ja meil on peaaegu neli tuhat erinevat asutust, mis on kaasatud, aga me teame, et meil on vaja äh, veel rohkem asutusi kaasata, et nad tõesti liikmesriikide piirkondades tegutseksid. Europeana on tegev kahekümne kaheksas liikmesriigis, meil on äh, asutusi kõigis liikmesriikides, aga me tahaksime tagada, et äh, iga asutus, ka kõige väiksem, saaks osaleda, sest Europeanal on oluline ka demokraatlik mm, osalus äh, kultuuripärandis ja seda nii kodanike kui institutsioonide jaoks. suur tänu! jah, me näeme, et katsumusi on veel palju ees. Teil on veel palju ära teha. aga võite olla kindlad, et kultuurikomisjon on teie poolel selle juures. ning kindlasti tegeleme selle teemaga edasi. ja vaatame, et ähm, kas, äh, kas on näha edusamme, kas on uusi funktsioone juurde tulnud kas inimeste teadlikkus on tõusnud, kas portaali kasutatavus on tõusnud, sest et ähm, ma arvan, et see on tõesti oluline, et see portaal on jätkuvalt väga väärtuslik ja tänuväärne algatus. suur tänu, et täna siia tulite ja tutvustasite, millised on teie edasised plaanid. suur edu teile jätkuvalt oma töös nagu öeldud, siis kultuurikomisjon on kindlasti ka tulevikus teie poolel. suur tänu! So, dann wären wir am Ende der... nii, nüüd ongi meie koosolek lõppenud. muude küsimuste päevakorrapunkti all mul midagi ei ole. annan teile teada, et järgmine koosolek toimub esmaspäeval, kolmandal detsembril kella kolmest poole seitsmeni õhtul. ja siis me alustame kohe koordinaatorite koosolekuga nagu tavaliselt kinniste uste taga. nii et kõik, kes ei kuulu parlamenti, palun teil lahkuda saalist. teeme viieminutilise pausi. et oleks võimalik kiirelt ka väljas ära käia. aitäh!